saab ka küsimuse esitle-, esitada. lisaks sellele on ka kolleege, kes äh, soovivad äh, sinise kaardi küsimust esitada, kuid samas on nad ka vaba mikrofoni vooru ennast kirja pannud. kui see nii on, siis enam sinise kaardi küsimust ei saa. nüüd aga annaksin äh, sõna kolleeg Vander Trischele head kolleegid, kui me räägime rikkumismenetlusest Euroopa Liidus liikmesriikide vastu nagu Ungari ja Poola, siis siin me ei räägi äh, pressi või kohtusüsteemi sõltumatuse rikkumisest, vastasel juhul äh, riik nagu Belgia, kus on äh, Äh, kus kohtunikku panevad ametisse poliitikud, ollakse juba ammu kohtu all, vaid me räägime sellest, et äh, inimesed tahavad valitseda omaenda riiki ja ise nad tahavad, ise nad tahavad säilitada oma suveräänsust ja vabadust ja identiteeti, nad ei eksi. Euroopa Liit ei paku mingeid lahendusi äh, kriisi jaoks ega ka sisserändekriisi puhul, vaid selle asemel, et kasutada subsidiaarsust ja koostööd, eliit äh, tahab liikuda superriigi poole ja need riigid, kes ei ole äh, selle valmis alluma, saavad karistada. Te lammutate Euroopa ära, kui me räägime diktaatorite ja bürokraatide Euroopast. Brexitiga üks riik on juba lahkunud, kui paljud riigid peavad äh, lahkuma, enne kui te kuulate seda, mida inimesed tahavad? aitäh, meil on teistsugune äh, seisukoht äh, seitsmenda artikli äh, osas. me leiame, et Ungari on suveräänne riik, millel peab olema õigus demokraatliku protsess, protsessi kaudu ise oma asju otsustada. Euroopa Liidu reaktsioonid ja terve rea teiste riikide reaktsioonid on ülepingutatud ja hüsteerilised meie meelest ei ole kuidagi inimõigused ja õigusriik äh, ohus Ungaris, Ungari äh, rahvas peab ise selles demokraatlikus protsessis osutama, otsustama, kuidas see protsess edasi kulgeb. me näeme, et äh, siin on, kojas on juba keelatud ka kõik riiklikud sümbolid, kaasa arvatud lipud laudadel, rahvuslipud, mina olen alati uhke selle üle, et olen rootslane ja jään uhkeks, ükskõik mida Euroopa Liit mulle selle kohta ütleb. kuid nüüd käsitletakse neid inimesi hoopiski reeturitena. proua Fox, palun ma tahaksin avaldada austust oma sõbrale, eh, kes kahjuks käesoleval nädalal suri, ta oli eh, filosoof enne surma, ta sai eh, Ungari auhinna tema panuse eest Ida-Euroopa riikide vabastamise eest riigid nagu Ungari ja Poola äh, suutsid saavutada oma iseseisvuse Nõukogude Liidust ja kui kummaline see, et artikkel seitse menetlust on kasutatud Ungari vastu, kuna ta, nad on, tahavad ka täna rakendama suveräänset otsustusõigust, aga nüüd on see Euroopa Liit ja mitte Nõukogude Liit, kes kiusab neid taga ja kasutab autoritaarset taktikat ja isiklikult mina ise Fideszi või Orbani poolt ei hääletaks, aga Ungari valijaskond tegi seda ja isiklikult ma äh, olen äh, vägagi valmis toetama vaba äh, sõnavabadust ja pressivabadust, aga paljud inimesed tahavad tsenseerida ideid, mida nad peavad äh, ebasobivateks. aga mina tahaksin toetada neid otsuseid, mida valijaskonnad teevad, isegi kui mina ei ole nõus. Te ütlete, et mitmekesisus on Euroopa Liidu väärtus, aga te keelate ära arvamuse mitmekesisuse. Te ütlete, vabadus on Euroopa Liidu väärtus, aga te ei luba poliitilist vaba valikut tegemist on nõiajahiga nende vastu, kes ei ole teiega nõus. suur aitäh, palun härra Rangel. suur tänu, lugupeetud komisjon, nõukogu. ja ma tahaksin mainida midagi olulist. Euroopa Liit on demokraatlike riikide klubi ning äh, nad on äh, defineeritud õigusriigi põhimõtete ja võimude lahususe ja, ja õiguste tagamise osas. nagu me näeme, et see süsteem on lagunemas ja meil on tegemist sammastega, millel meie demokraatia seisab, et peab olema ka ju ka mingi mehhanism, mis aitab meil paika panna selle, mis toimub ja kas need liikmesriigid järgivad õigusriigi põhimõtteid või mitte Eh, probleeme on Ungari ja Poola suhtes juba mainitud ja artikkel seitse ei funktsioneeri nii, nagu see peaks. nii et see on väga tähtis, et selles arutelus me saame kaitsta süsteemi ja menetlust, mis eh, oleks sobiv ja kaitseks seda olukorda terves Euroopa Liidus, hoolimata sellest, millega parasjagu tegemist on ning ma loodan, et Ungari ja Poola valitsused suudavad äh, teha positiivseid samme ja et me saaksime artikli seitse rakendada. tisztelt képviselőtársaim, aki eddig naivan azt hitte, hogy head kolleegid, kui te olete naiivsed ja usute, et äh, see raport äh, peatab Viktor Orbani, siis te eksite ja Viktor Orbani režiim läheb täie auruga edasi, nad on peatanud Ungari Teaduste Akadeemia tegevuse, nad on rünnanud kohtusüsteemi ja kohtunikke. ta on hävitanud sõltumatuid teatreid, ta suunab partei äh, liikmeid äh, erinevate ettevõtete juhatustesse ja nüüd ta püüab äh, ka Euroopa Liidu toetusi võtta kohalike omavalitsuste käest ära. tema esindaja oli eh, varem eh, insener, aga nüüd ta on juhtival kohal ja põhimõtteliselt Viktor Orban on hävitamas Euroopa väärtusi ning ta kasutab Euroopa Liidu raha selleks, et finantseerida oma kampaaniaid nende Euroopa väärtuste vastu ja see ei oleks, tohiks olla üllatus kellegi äh, jaoks Viktor Orban ei peatu ja ei pöördu tagasi, kuni kõik meil lihtsalt ütleme, et see on kahetsusväärne, me oleme mures, mures ja me kirjutame lihtsalt pikemaid raporteid. Viktor Orban ei mõista tsiviliseeritud Euroopa lahenduste keelt. ta on idamaade despoot ja ta lihtsalt mõistab seda, kui keegi lööb talle vastu kätt ja ütleb, et lõpeta, sa ei saa Ungari inimeste raha kulutada, nagu see oleks sinu enda oma äh, raha. Viktor Orbanit, tema valitsus tuleb karistada, sest see on ainuke viis, kuidas Ungari inimesi kaitsta, see on Ungari ja Ungari inimeste huvides ja see on ka Euroopa Liidu huvides suur aitäh, nüüd palun härra Franz. Mikro, please. Danke, president. aitäh, äh, asepresident. Äh, Roma taustaga inimesed äh, Ungaris on äh, diskrimineerimise objektiks, äh, me näeme, et äh, inimest, lastel ei ole võimalust äh, õieti koolis õppida, tunnid on lühendatud, nad õpivad vaevu lugema ja kirjutama. hiljuti otsustas kohus kahjuhüvitise määrata roma peredele selle institutsionaalse diskrimineerimise pärast, mida Ungari on põhjend-, põhjustanud, kuida-, kuidas Orban reageerib, ta süvendab seda ähm, eraldatust äh, ja väljatõrjutust veelgi. härra Orban, lõpetage ähm, vähemuste, sisserändajate ähm, vastane vaev ja äh, CDU poolt peaks lõpuks äh, oma usaldusväärsus Äh, kehtestama ning äh, jätma äh, Fideszi partei sellest poliitilisest perekonnast, selle lihtsalt välja heitma. härra Franz, teil on sinise kaardi küsimus proua Jarokalt ja on ka teisi sinise kaardi küsimusi teile, aga praegu proua Jaroka. For aitäh, kolleeg, selle eest, et olete nõus küsimusele vastama. Te teate, et me oleme tihedat koostööd teinud Roma teemal ja tahaksin küsida, milline teine riik on niivõrd palju teinud romade heaks äh, kui Ungari, kes on teinud enam Euroopa romade jaoks kui Ungari? Liebe Livia, lugupeetud Livia, see on vale küsimus. ma sooviksin, et see, mida te ütlete, oleks tõsi, aga meil on ju tõendeid ja faktid, veel mõned äh, päevad tagasi üks kohus ju selgelt näitas seda, seda ei saa lihtsalt äh, Ähm, kõrvale jätta, lah-, laskem kõneleda faktidel ja tõenditel, me oleme sellises äh, olukorras, äh, kus me suudaks midagi nende laste, nende inimeste jaoks muuta, me ei saa siin äh, lähtuda valedest ja ajupesust, vaid me peame vaatama näkku tõenditele. ja see aitab meil asju muuta. see on praegu meie eesmärk. kogu Eesti on kirjas nüüd äh, kolleeg Tšabatski, palun. lugupeetud äh, kolleegid. Äh, Poola ning Ungari vaheline menetlus on nõiajaht. miks? sest Poola ja Ungari valijad valisid enda juhid vabadel ja demokraatlikel valimistel Need, kes äh, eelistavad äh, punaste kommunistlikke loosungeid rahvuslikele huvidele, neile ei meeldi see, mida öeldakse äh, sisserändajate ja välispiiride kohta, teile ei meeldi lihtsalt need seisukohad. aga te käitute nagu bolševistid, nagu diktaatorid Te püüate dikteerida Poola ja Ungari rahvastele eh, seda, kuidas nemad oma saatuse peaksid otsustama. mitmed impeeriumid on püüdnud eh, inimeste rahvusidentiteeti maha suruda, see on neil ebaõnnestunud ja õnnestub ka teil. nüüd aga sinise kaardi küsimus proua Paarlilt, kas olete nõus vastama? kas te nõustute minuga, et et äh, tegelikult on asi rohkem niimoodi, et äh, autokraatlikud ja totalitaarsed diktaatorid äh, püüavad saada kõik institutsioonid ühes riigis oma kontrolli alla ja välistada need, kelle arvamused on teistsugused. kas mitte nii ei ole just Ungaris olnud? härra Šabatski see, mida te kirjeldasite, seda ei ole juhtunud Poolas ja Ungaris. Poola ja Ungari po,, Poola ja Ungari inimesed on enda vali, valitsuse valinud. praegu tundub, et on nii, et kui äh, te meiega ei nõustu, siis te ei luba meil kõneleda. see on totalitarism, see on sõnavabaduse pöördumine, see on uus äh, vasak äh, tiiva bolševism ο κύριος Μπελαμή. nüüd aga kolleeg Bellami, palun. lugupeetud äh, asepresident, kallid kolleegid, me kõik oleme siin selleks, äh, et kaitsta õigusriigi põhimõtet, kuid millest me õieti räägime Ungari puhul, kas valimised olid vabad, olid? kas on äh, opositsiooniparteid, kas poliitiline pluralism on olemas, on, kas on õigus valitsus kritiseerida? jah, minu meelest ei ole hukatud äh, Äh, ka tapetud ajakirjanikke. kas äh, valitsus äh, valiti legitiimselt, seaduslikult, jah, nii et ma arvan, et me saame praegu lihtsalt siin solvata ilma igasuguste tagajärgedega, järgedeta inimesi, kes on oma demokraatliku valiku langetanud. meil ei ole õigust poliitilisi valikuid kritiseerida me peame siiski äh, jälgima enda põhiväärtusi ja põhimõtteid Euroopa Liidus. minister Bellami. härra Bellami. härra Bellami, teile on küsimus, sinise kaardi küsimus äh, teie enda äh, fraktsioonist proua Tunilt proua Tun, pool minutit. aitäh äh, minu oma fraktsiooni äh, kolleegile tahaksin küsida, kas äh, need valimised on tõesti vabad, kui ei ole vaba meediat? veel üks küsimus. kas peaks tõepoolest mõrvama ajakirjanikku, tõestamaks, et ei ole meediavabadust? ja kolmandaks, kas äh, valitsus, isegi kui äh, äh, valijate enamus on nende poolt hääletanud, kui ta seaduste ja demokraatia vastu tegutseb, kas ta käitub siis õigesti? huvitav küsimus. Teil on pool minutit vastamiseks, härra Bellami aitäh, kolm vastust. esiteks, jaa, on äh, valitsuskriitiline meedia olemas Ungaris, äh, seda loetakse, seda kuulatakse õnneks. teiseks, jaa, kui ajakirjanik mõrvatakse, siis on äh, aset leidnud midagi dramaatilist, praegu me näeme seda näiteks Malta puhul Malta pool seda menetlust ei ole käivitatud, kolmandaks te rääkisite häbist need, kes praegu korraldavad eh, need lõhed, eh, on nende lõhede taga Euroopa rahvaste vahel, kuid samas eh, tegelikult veetakse, ei peeta kinni nendest samast põhimõtetest, mida jutlustatakse. härra Bellami, teil oli kolmkümmend sekundit vastamiseks proua Tunni küsimusele vastamiseks, mitte teiste kolleegide küsimuseks, nii et palun pidage reeglitest kinni nüüd aga annaksin proua Sippelile sõna, palun. suur tänu, jälle Ungari opositsiooni äh, meeleavaldused, äh, äh, üleskutsed kultuurivaldkonnast, ükskõik jälle nagu varemgi äh, on Ungaris üks partei, üks arvamus. nüüd äh, tahab äh, valitsus otsustada seda, kui palju saavad äh, ähm, äh, kultuuriasutused rahastuse, seda ka regionaalsel tasandil ja kultuuritegelased peavad ainult pealt vaatama, me ei tohiks olla naiivsed kultuuriasutustega mm, manipuleerimine tegelikult on juba piiri peal, see on justkui tsensuur. ja sellegipoolest ei ole mitte mingisugust selget reaktsiooni nõukogu ja kommuni-, komisjoni poolt, need uued äh, ebademokraatlikud arengud äh, on skandaaliks. Äh, see tähendab seda, et kodanikud ei Äh, pea meist enam äh, lugu, kui me niimoodi endapoolset selget sõnumit ei esita. nüüd aga proua Scott Keito, palun. suur tänu, asepresident äh, Briti uue valitsuse ja Ungari Orbani vahel peaks häirekella kõigi jaoks kõlada laskma näeme, et Tim Montgomery on soovinud erilisi suhteid äh, Budapestiga ja Orban on nimetanud äh, Johnsonit kõige vapramaks Euroopa poliitikuks. ei ole mitte mingisugust äh, parlamentaarset kontrolli meie tulevase mm, suhte kohta e, Euroopa Liiduga, kas siis me nüüd alustame riigi ülesehitamist Ungari mudeli põhjal? me näeme, et on valitsuskriitilisi kriitilisi äh, ajakirjanikke ähm, pilganud, äh, ka Boris Johnson on asut-, asunud äh, meediavaldkonda sekkuma, on lubanud Today saate lõpetada selle edastamise eetris ja me näeme, et toorid on asunud Ähm, meelitama Ungari valitsust ähm, ja see peaks olema murettekitav mitte ainult Ühendkuningriigile, vaid kogu Euroopa Liidule. nüüd aga kolleeg Lennarts, palun. E suur tänu. Euroopa Liit äh, ei ole ainult äh, liit, äh, mis on juhuslikult kokku saanud, see on väärtuste ühendus me räägime siin muidugi demokraatiast, õigusriigi põhimõtetest ja inimõigustest, need on meie koostööd kujundavad väärtused ja ilma sellise koostööta ei jõua me ka kuhugi, sellepärast peame nendest väärtustest kinni pidama ja neid kaitsma kõikides liikmesriikides. poolteist aastat tagasi tuli äh, parlament välja millegagi, mida laialdaselt äh, toetati. me leidsime, et inimõigused äh, on ohus, õigusriigi põhimõtted on ohus Ungaris. on hea, et me täna saame jälle sellel teemal rääkida, et me homme saame ka hääletada, kuid tegelik arutelu peab aset leidma nõukogus. riigid ei julge üksteisega avatult rääkida. valitsusjuhid näitavad meile, et inim- õigused äh, ja demokraatia on äh, puht, pelgalt sõnad. Teile on sinise kaardi äh, küsimus. kas olete nõus sellele vastama, palun? see ma kuulsin, mida ütles eelkõneleja, kuid mu ees seisab dilemma. ühelt poolt te ütlete enda fraktsiooni nimel, et me peaksime kaitsma Euroopa väärtusi ja peaksime rääkima nendest teemadest, kuid on kolleege Ungarist, kes on selle vastu kas te olete oma fraktsioonis ähm, selles küsimuses selgusele jõudnud ja teate, kelle poolel te õieti olete? härra Lennars, palun vastake, mina ei pea teie dilemmasid lahendama, seda saate ise teha, aga meie arutame seda teemat oma poliitilises perekonnas ja arutame seda ka tulevikus, seda ma võin praegu teile seda öelda, teie tegelega enda äh, fraktsiooniga, palju edu teile Malta kolleegidega ja meie siis tegeleme oma asjadega. nii nüüd äh, proua Intšir, palun. Need äh, erinevad äh, rünnakud õigusriigi põhimõtete vastu jätkuvad, Euroopa Liidul ei ole õnnestunud selle teemaga kuidagi midagi muuta, olukord on drastiliselt halvenenud ja kui anda loovuse preemia kellelegi Euroopa Liidus, siis peaks ehk äh, Fidesz selle saama nende loomingulise lähenemise eest, äh, selleks, kuidas tõlgendada ja kuidas rikkuda äh, õigusriigi põhimõtteid, sellepärast on praegu artikkel seitse ka ummikseisus ja seetõttu me peaksime uue mehhanismi sisse tooma, kuid paralleelselt peaksime ka edasi liikuma ja sanktsiooni Äh, välja pakkuma, kui ei peeta kinni äh, Euroopa Liidu põhiväärtustest, siis need riigid ei tohiks enam saada ka finantstoetust äh, ja kindlasti ei tohiks see olla aktsepteeritav seda, et Euroopa Liidu vahendeid kuritarvitatakse. aitäh. kolleeg Vintše, palun üks minut a közös értékek betartása és a jogállamiság. ühiste väärtuste respekteerimine ja õigusriik on äh, meie jaoks põhimõttelised, äh, kuid kuidas neid, äh, nende järgimist jälgida, see on juba omaette küsimus. parlament püüab äh, ikka ja jälle rääkida artikkel seitse menetlusest Ungari vastu. Äh, selle menetluse algatas parlament, kuid lõpule peab selle viima nõukogu ja me ei peaks püüdma institutsioonide funktsioone äh, dubleerida. see tekst räägib ühiste Euroopa Liidu väärtuste õõnestamisest, Euroopa Liidu äh, usaldusväärsuse vähenemisest, kuid praegu on see menetlus algatatud vaid kahe Kesk-Ida-Euroopa riigi vastu ja tundub, nagu kõik teised riigid äh, käituksid suurepäraselt. kuid mu-, mulle tundub, et tegemist on topeltstandarditega ja need just õõnestavad kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu. aitäh, nüüd aga kolleeg äh, Piirile, palun sõna. aitäh asepresident, poolteist aastat tagasi äh, Ehm, palus parlament algatada äh, artikkel seitsme menetluse Ungari äh, vastu. me näeme, et kõhklused on nõukogus jätkunud justkui kuuma kartulit veeretatakse seda küsimust edasi. Orban aga ei kõhkle milleski, tema äh, õõnestab kohtute sõltumatust, meediavabadust äh, ning äh, õhutab ksenofoobiale. ja meie laseme tal seda teha. me näeme, kuidas asjad ei parane ja Horvaatia eesistumine, eesistuja peaks võtma seda olukorda tõsiselt ja tegema sellest teemast enda jaoks äh, prioriteedi ja tundub, et Fideszi kolleegid peaks järgmises koosseisus istuma siiski veelgi kaugemal parempoolses ääres, kuhu nad tegelikult kuuluvad siin kojas. kas tõepoolest nad juhu, usuvad Euroopa Liitu, Euroopa Liidu väärtusi? nüüd aga sõna härra Hitvegile. suur tänu et mulle sõna andsite, vaatame, miks on fabritseeritud need süüdistused Poola ning Ungari vastu see juhtus äh, sellepärast, et äh, vasakpoolsed äh, fraktsioonid nõudsid, et me Ungarit ja Poolat arutaksime. see oli tingimuseks selleks, et me saaksime mm, Malta ajakirjaniku mõrvamisest rääkida. et see on tõesti häbiväärne kõik äh, Ungarile esitatud süüdistused on võltsid, äh, äh, kohtusüsteem on sõltumatu ja vaba, sõnavabadus on tagatud, vaba meedia tegutseb ja on mitmekesine. Ungaril on Euroopa vasakjõududega küll arutelu selles osas, mis puudutab kristliku kultuuri kaitset, Äh, riikide suveräänsust, rändeküsimusi, kuid äh, tundub, et praegu lihtsalt kuritarvitatakse õigusriigi põhimõtet, äh, seda mõistet selleks, et Ungarit karistada. Teil on sinise kaardi küsimus proua Tšekilt, kas olete nõus vastama? palun pool minutit milline harv juhus! Fideszi äh, poliitik äh, siiski sekkub ka arutellu, seda ei ole juhtunud sellest ajast peale, kui teie valitsuses olete. kui Viktor Orbani ja Fideszi meelest kõik on väga hästi äh, Ungaris, siis miks te olete niivõrd selle vastu, et on seotud Euroopa Liidu toetused õigusriigi põhimõtete järgimisega, kas ei ole mitte süü omaksvõtmine yes,? nii just sellest me räägimegi, et va-, vasakpoolsed jõud kuritarvitavad õigusriigi mõistet ja on muutnud selle poliitiliseks relvaks, sest nad ei taha muid poliitilisi positsioone aktsepteerida, ainult enda oma. Teie olete sallivuse ja demokraatia vastased. me saame siin rääkida ainult õigusriigi põhimõtetest siis, kui samad reeglid kehtivad kõigile samadel tingimustel, samas ko-, sama korra järgi et ei tohiks seda, seda mõistet kasutada poliitilise nõiajahi tarvis. nüüd aga kolleeg Kluksmann, palun. lugupeetud äh, kolleegid, enam kui poolteist aastat tagasi äh, osutati, otsustati parlamendis käivitada artikkel seitse ja pärast seda Poola ja Ungari äh, valitsus endiselt jätkavad õigusriigi põhimõtete rikkumist, korraldatakse kuulamisi, kus soovitakse selgitusi, tuuakse kohale eksperte, aga ei midagi või isegi veel hullem, sest äh, tundub, et Orbani lähikonda rikastavad äh, äh, Euroopa Liidu toetused ja nad tallavad meie põhimõtted jalge alla samaaegselt et me peame siiski äh, pigistama seal, kus äh, valus on ja peame kasutama eelarvelisi vahendeid Varssavis ja Budapestis, kõikjal äh, vabaühendused, noored, üliõpilased mobiliseeruvad selleks, et demokraatlikke väärtusi kaitsta ja praegu me oleme need selles võitluses üksi jätnud lihtsalt selleks, et ähm, et ähm, Orban ja tema toetajad saaksid oma käed sellest kõigest puhtaks pesta. aitäh! aitäh, nüüd kolleeg Hansen, palun üks minut. suur aitäh, õigusriik tähendab seda, et õigus on äh, olulisem kui poliitiline võim, see on üheks äh, alustalaks meie demokraatiatele ning sellele väärtuste kogukonnale, mida Euroopa Liit esindab. Äh, nii valitsejad kui valitsetavad, nende üle käib järelevalve. nüüd aga me näeme, et Ungaris on õigusriigi olukord äh, Äh, halvenemas jällegi eh,, see uus seadusandlus puudutab äh, vabaühenduste äh, rahastamist, see on vastuolus era, õigusega eraelule, asutamisõigusega ja muude õigustega. üks samm edasi, kaks sammu tagasi, selline olukord ei ole vastuvõetav. õigusriigi kaitsmine saab käia ainult ühes suunas kõikides liikmesriikides ning sõltumata poliitilistest värvingutest kõik kristlikud demokraadid peaksid äh, nii küünte ja hammastega selliseid väärtuseid kaitsma. suur aitäh teile ning nüüd palun kolleeg Vollat. tegelikult on äh, see šokeeriv, et äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendas aastaraport ei ole esile kutsunud mitte mingisuguseid reaktsioone ei Ungari ega nõukogu poolt, vaid Ungari valitsus jätkab eh, Euroopa Liidu õiguse rikkumist, eh, üha enam piirab meediavabadust, eh, vähendab kohtute sõltuvatust, üks üks ähm, ülikool on riigist äh, välja tõrjutud äh, ning piiratakse vabaühenduste õigusi. tegemist äh, on olukorraga, kus me oleme justkui loobumas oma ühisest Euroopa projektist. ma kutsuksin üles mitte ainult komisjoni võtma artiklit seitse piisavalt tõsidusega, vaid ka seda, neid nõudmisi, mis puudutavad ähm, õigus õiguslike põhimõtete järgimist. suur aitäh teile, sellega on lõppenud äh, sõnavõtjate nimekiri. vaba mikrofoni all on meil viis sõnavõtusoovi. üks kolleegidest, kes vaba mikrofoni all sõna tahtis, kasutas sinise kaardi all sõna juba ja ka seda sai ja sellest tulenevalt neli sõnavõttu, palun, kolleeg Juri. suur aitäh, kolleegid. Euroopas ülesannete jaotus institutsioonide vahel on selge. Teie üritate seda nüüd aga rikkuda liberaalsete vasakpoolsete poolt algatatud menetlus rikub reegleid. esiteks äh,, rahv- äh,, parlament tahab olla kohal ametlikult nõukogu istungitel, nii nõukogu kui ka Ehm, parlamendi õigustalitus leiavad mõlemad, et see on vastuolus Euroopa seadusandlusega. väidetakse, et artikkel seitse tuleks ka laiendada valdkondadele, mida ei ole Sartsini raportis mainitud. mis paneb te, mis annab teile õigus näpuga näidata Ungari peale? õigusriigi küsimust, ma arvan, et komisjoni puhul, kui ta peaks kuidagi toetama seda, see oleks täiesti vastuvõetamatu miks alati sellistes küsimustes kasutatakse valesid äh, allikaid. kui kasutatakse äh, õigusriigi uurimiseks äh, võrdseid tingimusi kõigi jaoks, siis seda me saaksime toetada, aga praegu sellele asjale tuleb lõpp teha. härra Lopes Aguilar, palun. suur aitäh. Viktor Orban sai suure enamuse toetuse valitsuse loomiseks ning sellest ajast peale on olukord mitte ainult hullemaks läinud, vaid tohut-, lausa tohutut mõju hakanud avaldama teistele. libekomisjoni liikmena võin ütelda, et analüüs vähemuste kaitsmise eh, küsimuses, akadeemiline vabadus ja nii edasi, lisaks sellele on veel rände küsimus, varjupaiga taotlejad, Euroopa vahendite kasutamine. ma tahaksin teile meelde tuletada, et mitte kunagi demokraatia ei ole võimaldanud tegelikult eh, väärtustest kõrvale vaadata. demokraatia ei tähenda seda, et eh, keegi võidab, vaid seda, et ikka kaitstakse õigusriiki ning vähemusi. komisjon, parlament toetab teid igati, mitte ainult parlamendi poolt algatatud menetlusega jätkamiseks, vaid ka tagajärgede öö, osas. muuhulgas puudutab see juurdepääsu Euroopa vahenditele ning see juurdepääs tuleb tõkestada selleks ajaks, kuni ei ole õigusriiki tagatud suur aitäh, palun äh, kolleeg äh, Reinders. suur aitäh. kõik liikmesriigid võivad läbi viia poliitikat, äh, vabandust, proua Tomašits, läbi poliitikat oma pädevusvaldkonnas. ei tohi loobuda oma rahv-, riiklikust suveräänsusest lihtsalt selleks, et Brüsselile meeldida sellest tuleb kinni pidada, vahelt peab mõistma ka, et teatud tõlgendusruumi tuleb jätta. inimõiguste kaitsmise osas paljud liikmesriigid rikuvad tegelikult Euroopa norme, aga ke mitte kedagi teist ei ole siiani stigmatiseeritud nii nagu Ungarit ja Poolat. ja ma küsin, miks? suur aitäh! palun, härra Sver aitäh! me, paljud meist on siin pikalt olnud ja me oleme silma peal hoidnud sellele, mis Ungaris toimub ka aastaid. ma võin ütelda, et härra Orban on alati oma tegude eest vastust andnud, ta teinud seda demokraatlikult ning nüüd see oma suva põhjal koostatud resolutsioon, seda ma küll to-, toetada ei saa. Euroopa toimib, me näeme, et äh, meedia on vaba Ungaris ja palju arenem on isegi kui paljudes teistes liikmesriikides. Euroopa Liidus on liikmesriike, kes kasutavad äh, Euroopa Liidu vahendeid koru-, valesti, korruptsiooni on ning isegi opositsiooniliidrid on vangistatud. selliseid asju äh, ei tohiks lasta lubada Euroopa Liidus. suur aitäh. ja nüüd palun volinik Reinders, palun. Thank you, Mr President uh,. I would like to uh, come back. suur aitäh, ma tahaksin tulla mõningate küsimuste juurde. positiivsetest äh, aspektidest tahaksin meelde tuletada, et Ungari valitsus otsustas mitte läbi suruda vastuolulist reformi, millega luuakse äh, eraldiseisev halduskohtute süsteem. uus seaduslandus aga kiideti heaks detsembris, millega viiakse sisse struktuurimuudatused äh, kohtusüsteemis ning muuhulgas äh, nimetatakse kohtunikud ülemkohtu poolt ning see võimaldab jällegi avalikul haldusel mõjutada lõplikke otsuseid äh, põhiseadusliku kohtu ees ning äh, korraldada mm, kohtukuulamis- ja haldusküsimustes. ma kahetsen praegu, et selline reform on läbi viidud väga kiirelt ja ilma, et oleks konsulteeritud Veneetsia komisjoniga ning äh, ilma avalike konsultatsioonideta. ma tean, et uus seadusandlus ei paranda olemasolevaid puudujääke ning ei paranda äh, kohtusüsteemi sõltumatust ning ei tasakaalusta seda, kuidas haldusorganid on sekkunud kohtumõistmisse. komisjon võttis vastuse äh, riigipõhised soovitused, mida ka siin mainiti. see, et äh, haldus kogu äh, esimees astus tagasi novembris ning nüüd saab põhiseaduskohtu kohtunikuks, tegelikult ei lahenda ära neid äh, muresid, mis meil on äh, seoses suvaliste otsustega õigussüsteemi juhtimises. veel üks küsimus, mis, mida komisjon analüüsib, on seotud ülemkohtu öö, otsusega septembrist üheksateist, millega kuulutati seadusetuks eelotsuse taotlusele äh, Euroopa Liidu kohtust. selle otsuse tagajärjed, muuhulgas ka võimalik distsiplinaarmenetlus, nõuavad hoolikat analüüsi, sellepärast et Euroopa Liidu kohtusüsteem toimib niimoodi, et liikmesriikide kohtutel on juurdepääs Euroopa Liidu kohtule ma olen kuulnud palju kommentaare äh, roomade diskrimineerimise kohta Euroopa äh, Liidu äh, võrdõiguslikkuse direktiiv puudutab diskrimineerimist muuhulgas ka haridusvaldkonnas. Euroopa Komisjon algatas rikkumismenetluse Ungari vastu seoses segregatsiooniga haridussüsteemis ning hoiab silma peal sellel, milliseid samme Ungari astub selleks, et olukorda parandada komisjon ei salli seda, et petetakse Euroopa Liidu eelarvet ning me eeldame samasugust pühendumust ka liikmesriikidelt, kes on vastutavad selle eest, kuidas kolme neljandikku meie eelarvest äh, hallatakse. me viime läbi auditid, kui on põhjust selle tegemiseks ning eesmärgiks on kaitsta Euroopa Liidu eelarvet. meie peetusevastane amet mängib siin võtmerolli Te teate, et komisjon on välja pakkunud ka seadusandluse ettepaneku Euroopa Liidu äh, eelarve kaitsmiseks, kui on puudujääke liikmesriigis õigusriigi küsimustes. selle eesmärgiks on kaitsta Euroopa Liidu eelarvet ning tagada äh, toimiv finantsjuhtimine selleks, et kontrollida Euroopa Liidu äh, vahendite kasutamist ning kaitsta vahendeid pettuse ja korruptsiooni vastu, iga liikmesriik äh, vajab sõltumatut kohtusüsteemi, äh, toimivat uurimist ning prokuratuuri ning samuti seda, et avalikud ametid kohaldaksid Euroopa Liidu eelarvet, kui siin on õigusriigi puudujääke ja kui seeläbi mõjutatakse Euroopa Liidu finantshuve, siis Euroopa Liit võib peatada äh, või piirata juurdepääsu Euroopa Liidu äh, rahastamisele. praegu ettepanekut vaatab läbi parlament ning äh, ka nõukogu ja kui heaks kiidetud, siis võib, siis võib-olla saame seeläbi kaitsta Euroopa Liidu eelarvet siin kutsuti üles äh, uue õigusriigi äh, kaitsemehhanismi väljatöötamise. Äh, me töötame selle kallal komisjonis, see on meie prioriteediks. sellega kaetakse kõik liikmesriigid ning ja sellega, selles arvestatakse erinevate probleemidega, süsteemiliste probleemidega näiteks olemasolevas seadusandluses, ka sellega, et ei ole piisavalt sõltumatuid kohtuid võib-olla. ning puudutab see samuti meedia pluralismi. meie eesmärgiks on välja selgitada ja ennetada õigusriigi rikkumisi. kokkuvõtteks kahetsen, et ma ei saa teada anda olukorra paranemisest Ungaris alates sellest, kui äh, parlament oma ettepaneku tegi ja ma loodan, et tänane arutelu aitab Ungari võimudel äh, pikemalt mõtelda järgi nende murede üle, mis me oleme väljendanud. komisjon on valmis Ungari võimudega äh, neid küsimusi arutama, aitäh. suur aitäh teile ning nõukogu nimel proua Brnjak lugupeetud liikmed, daamid ja härrad, ma tahan teile kinnitada taaskord, et eesistuja ja nõukogu tervikuna äh, peavad väga oluliseks õigusriiki ning põhiõiguste kaitsmist. Euroopa Liidu institutsioonid ning liikmesriigid peavad kaitsma ning edendama meie ühiseid väärtusi eesistuja pöörab erilist tähelepanu sellele, mis täna siin debati käigus kõlama jäi, nagu raportöör ütles, Soome eesistuja regulaarselt teavitas Euroopa Parlamendi artikkel seitse menetlusest seoses Ungariga. ma tahaksin korrata, et meie plaanime äh, samamoodi jätkata. eesistuja samuti annab ülevaate äh, nõukogule äh, oma aruteludest Euroopa Parlamendiga ning eh, edusammudest. aitäh! suur aitäh, ma olen saanud ka resolutsiooni ettepaneku. Äh, ning see puudutab siis Euroopa Liidu lepingu artikli seikleldest lõike üks raames toimuvat kuulamist Ungari ja Poola kohta. Äh, hääletus toimub homme ning sellega on Ungari arutelu lõppenud, nüüd läheme edasi Euroopa Äh, nõukogu ja komisjoni avaldusega ja see puudutab Euroopa Liidu lepingu artiklis seitse lõike üks raames toimuvaid kuulamisi ning Poola juhtumit. nõukogu nimel saab sõna proua Brnjats. suur aitäh! lugupeetud juhataja, lugupeetud liikmed, nagu täna juba öeldud eelmises arutelus, me ei saa üle tähtsustada neid teemasid, mida siin täna arutatakse. demokraatia, õigusriik ning põhiõigused omavad äärmiselt suurt tähtsust meie ühiskondade jaoks. kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend neli agenda äh, näeb ette, et õigusriik on põhitagatiseks, et meie väärtusi kaitstakse. mis puudutab artiklit seitse Äh, lõiget üks. kolm kuulamist toimusid juunis, äh, septembris ja detsembris kaks tuhat üheksateist ning üldasjade nõukogus. sellest tulenevalt äh, nõukogu teavitati pidevalt arengutest Poolas. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal saime ülevaate arengutest, seda arutati samuti veebruaris, aprillis, juulis, septembris ning detsembris üldasjade nõukogus. Horvaatia eesistuja kinnitab, et üldasjade nõukogu endiselt tegeleb selle väga tõsise küsimusega, samas me loodame, et käiv dialoog poliitilisel tasandil komisjoni ning Poola vahel kannavad, kannab vilja. täna me võtame teadmiseks komisjoni poolse sõnavõtu ning samuti teie arutelu tulemused, suur aitäh! suur aitäh! ja komisjoni nimel palun volinik Jourova. aitäh, ma tahaks tänada parlamenti selle eest, et te olete päevakorda pannud ka eh, Poola õigusriigi eh, uurimise. me peame kõik tegema meist sõltuv selleks, et õigusriiki tagada kõikjal Euroopa Liidus. ma saan aru, et parlament on silma peal hoidnud Poolas toimuval ning eh, komisjon on teid ka pidevalt teavitanud arengutest. Colin Grenders eh, teavitas libekomisjoni eelmisel aasta lõpus. täna komisjon oma sõnavõtus tahab keskenduda hiljusi, hiljutisematele arengutele. alustaksin arengutega Euroopa Kohtu küsimuses. viiendal novembril kaks tuhat üheksateist Euroopa Kohus Äh, toetas täielikult positsioon, komisjoni positsiooni ning kirjutas, et tavakohtunike pensioni äh, hea allesjätmine ning võimalus äh, pikendada teenistust. sellega on Poola sisse viinud sool põhineva mitte põhjendatud diskrimineerimise ning vastavalt artikli üheksateist üks Euroopa Liidu lepingust äh, tuleks seda muuta. üheksateistkümnendal novembril kaks tuhat üheksateist Euroopa Kohus äh, andis välja esmase mm, hinnangu äh, ülemkohtu uue koja kohta, mis loodi. kohus, Euroopa Kohus ütles, et Poola ülemkohus peab hindama, kas uus koda on sõltumatu või mitte ning äh, samuti andis nimekirja erinevatest elementidest, millega tuleb arvestada. viiendal detsembril Poola ülemkohus vastavalt neile kriteeriumitele, mis Euroopa Kohus koostas, kirjutas, et äh, distsiplinaarkodas, ülemkohtus ei vasta Euroopa Liidu äh, seadusele ning sõltumatuse nõudele ning sellest tulenevalt ei ole kohus vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusele ega ka liikmesriigi omale. me nägime, et Poola võimud reageerisid sellele ning kritiseerisid ülemkohtu otsust. sellest tulenevalt tahaksin toonitada, et öö, äh, otsuste öö, kinnipidamine, millega kehtestatakse Euroopa Liidu kohtuotsuseid, on hädavajalik selleks, et täita Euroopa Liidu seadusest tulenevaid kohustusi. mis puudutab distsiplinaarmenetlust, siis komisjon otsustas kümnendal oktoobril kaks tuhat üheksateist uue distsiplinaarrežiimiga seoses Poola küsimust kohtus arutanud komisjon leiab, et uus distsiplinaarrežiim ei taga piisavaid tagatisi selleks, et kohtunikud ei satuks poliitilise kontrolli alla oma otsuseid langetades. olukord on endiselt äärmiselt tõsine. hoolimata eh, Euroopa Kohtu esmasest otsusest ning eh, Ülemkohtu otsusest, ta, eh, kohus, mis peab neid otsuseid ellu viima, ikkagi sõltub distsiplinaarmenetlusest ning distsiplinaarkoja äh, Äh, tegevusest, mis endiselt jätkab tööd. Need arengud on endaga ka kaasa toonud ohu, äh, et kohtunikud võivad äh, sattuda olukorda, kus lõplik otsus võetakse vastu distsiplinaarkohtusse, mis ei ole sõltumatu. distsiplinaarkoja töö jätkamine ning uute distsiplinaarmenetluste alustamine mõjub üldiselt halvasti Poola kohtusüsteemile. Poola kohtunikud, kes tahavad saata eelotsuse taotlusi Euroopa kohtusse, on eriti mõjutatud sellest, sellest tulenevalt komisjon eile otsustas äh, nõuda vahemeetmeid praeguse rikkumismenetluse raames ning soovis, et peatatakse distsiplinaarkoja tegevus ülemkohtus Need meetmed on äh, kiireloomulised, neid on vaja äh, sellel konkreetsel juhtumil rakendada. komisjon on valmis äh, dialoogi jätkama õigusriigi küsimuses Poolaga, eesmärgiga leida konstruktiivseid viise, et edasi liikuda ning leida lahendused. veel üks oluline hiljutine areng on seotud uue seaduseelnõuga, mis puudutab äh, samuti kohtusüsteemi, mis on praegu ka Poola parlamendis arutelul. selles seaduseelnõus puudutatakse selliseid valdkondi nagu kohtusüsteemi sõltumatus ning see tekitab muret jällegi komisjonile. sellest tulenevalt üheksateistkümnendal detsembril ma saatsin kirja Poola presidendile seimib äh, spiikrile, senati esimehele ning äh, peaministrile. kirja eesmärgiks oli meelde tuletada, et komisjon soovib, et äh, Poola võimud tugevdaksid õigusriiki, vältimaks probleeme ning soovib samuti, et tekkinud probleemid lahendatakse ära. kirjas julgustan Poola võime konsulteerima Euroopa Liidu Nõukoguga, Veneetsia komisjoniga seadusandluse küsimuses ning kutsusin üles mitte jätkama ähm, seaduseelnõuga enne, kui kõik vajalikud konsultatsioonid on läbi viidud kõikide osapooltega. ma toonitasin seda, et õigusloomelised arengud äh, peavad äh, vastama Euroopa Liidu õiguskorrale ning ei tohi endaga olukorra halvenemist kaasa tuua, eriti mis puudutab õigusriiki Poolas komisjon tervitab äh, seda, et senati äh, spiiker on äh, pöördunud Veneetsia komisjoni poole arvamuse saamiseks üheksandal, kümnendal jaanuaril ning Veneetsia komisjon peaks oma arvamuse koostama peatselt. komisjon on valmis jätkama konstruktiivse dialoogi raames ning äh, meil on pidev kontakt Poola võimudega, eesmärgiks on leida lahendus äh, praegustele probleemidele, suur aitäh! suur aitäh teile ning liigume nüüd edasi ja kuulame ära fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvaparteist äh, proua Metsola, poolteist minutit Poola on Euroopa Liidu südames. Poola ongi Euroopa süda. Poola liitumine Euroopa Liiduga tähendab seda, et me saame ületada viie aast-, viis aastakümmet kestnud poliitilist eraldatust, see oli lootus Poola jaoks ja lootus ka Euroopa jaoks. Poola kodanikud on Euroopa kodanikud, samamoodi nagu Poola kohtunikud on Euroopa kohtunikud. Euroopa Liidu liikmelisus tähendab õigusi ja kohustusi. sa pead midagi andma ja saab midagi ka vasta. meil on ühine ajalugu ja meil peab olema ka ühine tulevik. ja selle ühise tuleviku pärast me ei saa vaikida, kui õigusriigi põhimõtted ohustatakse Poolas või ükskõik kus kohas. me ei saa vaikida, kui valimisenamus kasutatakse vabandusena selleks, et õigustada seda, mida õigustada ei saa. me ei saa vaikida, kui Poola kohtusüsteem on ohus ja me ei vaiki kui me räägime õigusriigist, siis see ei ole lihtsalt mingi fraas, mis ei tähendaks midagi, see tähendab vabadust, võrdsust ja see tähendab õigusi. ja põhimõtteliselt see tähendab ka Euroopat. kui meil ei ole õigusriigi põhimõtete kaitset, siis meie aluslepetes saavad lihtsalt ilusad sõnad, mis on trükitud kallile paberile ja kui meil ei ole sõltumatu kohtusüsteemi, siis meil ei ole ka õigusriigi põhimõtet ja enne kui me nüüd räägime sellest kui partisani tegevusest, ma tahaks, tahaksin öelda, et kui me kaitseme kohtunike sõltumatust, et nemad saavad tegutseda eh, ilma hirmuta, ei tähenda rünnakut Poola riigi või Poola inimeste vastu, vaid me kaitseme Euroopa väärtusi ja kaitseme Poola inimesi. ja ma tahaks ka kiita Poola kohtunikke vaprus, kes on siin täna koos meiega ja me ei äh, anna alla ja me toetame ka teid. suur tänu ja järgmiseks kõnelejaks on härra Lopez Aguilar. suur tänu. lugupeetud proua volinik me oleme nüüd kuulnud väga dramaatilisi avaldusi Poola kohtunikelt, ja me oleme kuulnud seda otse inimesed, kes on selles osalenud, me oleme kuulnud seda, millised on olnud äh, surveavaldused. ja me teame, mis on kohtunikega juhtunud, kui nad tegutsevad vastavalt Euroopa Liidu õigusele. kahe aasta jooksul me oleme näinud kolme seadusandlikku algatust, mis on pärit Äh, enamuse käest, kus äh, tallatakse alla õigusi ja me ei saa äh, valimisenamuse taha ka ennast peitma ja me ei saa ohvriks tuua pluralismi. Poola on suurepärane riik ja see on üks suurtest riikidest, mis ühines Euroopa Liiduga laienemise esimene vooru käigus kui me mõtleme nüüd Prantsuse revolutsiooni peale, eh, meil on tegemist suurepärase ajaloo ja traditsiooniga. nii et eh, see diskussioon on kindlasti õigustatud. me oleme kuulnud seda, mida on öelnud eh, kolleegid, mida on öelnud ära ka ülemkohus ja me näeme, et need põhimõtted ei ole vastavuses artikliga nelikümmend seitse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. ja see on juriselt siduv Lissaboni leppe raames. me peame ütlema väga selgelt selle välja. Euroop-, äh, me teame, et kohtunikud protesteerisid Poolas eelmisel nädalal, te ei ole üksi ja Euroopa Parlament toetab kohtusüsteemi sõltumatus põhiõigusi ja demokraatiat. Euroopa Parlament kutsub komisjoni üles seostama Euroopa Liidu vahendite kasutamist põhiõiguste kaitsega. suur tänu! härra Šimetška, palun um.... suur tänu, ma arvan, et võite olla kindlad, et midagi väga tõsist on juhtumas, kui äh, kohtunikud käinav, käivad tänaval äh, demonstreerimas. see on tõepoolest tõsine, sest meil on üks äh, suurematest uutest liikmesriikidest ja selle valitsus ähvardab kohtunikke, kes püüavad kaitsta oma sõltumatust poliitilise kontrolli eest üle neljakümne neist, paljudel neist ka siin, on olnud allutatud distsiplinaarmenetlusele, kampaaniatele, mille on korraldanud Justiitsministeerium. ja ma tahaksin väljendada selgelt, selline äh, sõltumatute kohtunike mahasurumine on äh, pretsedenditu Euroopa Liidu ajaloos. kui võetakse vastu uus seadus, siis äh, kohtunikke on võimalik ka ähm, vallandada, kui nad teevad koostööd Euroopa Kohtuga ning see on kindlasti probleemiks sellele ideele, kus me räägime Euroopa Liidus kui ühisest, ühiste väärtuste piirkonnast. artikkel seitse menetluse raames nõukogu on äh, praegu tegutsenud küllaltki aeglaselt erinevalt komisjonist mis on äh, soovinud näha siis vahemeetmete rakendamist. kuid me ei saa nüüd lihtsalt äh, jätta oma vastutuse kõrvale, kui me räägime Euroopa väärtuste kaitsest, sest nagu juba öeldud, siis Poola kohtunikud on Euroopa kohtunikud ja olukord Poolas on Euroopa probleem. ilma kohtusüsteemi sõltumatuseta Euroopa Liitu ei ole. suur tänu! suur tänu! ja proua Reinke, palun. suur tänu, lugupeetud kolleegid. ma olin ka üks nendest inimestest, kellel oli au suhelda äh, Poola kohtunike, juristide ja prokuröride esindajatega ja seal nad ütlesid ühe lause, mis oli minu arvates küllaltki muljetavaldav ja ma tahtsin seda ka siin korrata. ja üks nendest esindajatest ütles, et ma äh,